So um, I'm going to start and this is being web streamed as well. alustan siis koosolekut ja see kantakse üle ka internetis. suur aitäh, et tulite, ma ei näe siin väga suurt hulka saadikuid, aga kindlasti tuleb neid hiljem juurde. teemaks on avaliku huvi äh, info, teabeplatvormi universaalteenuste direktiiv. et see on eh, peamiselt just Enisa tegevus siin, nii et eh, tervitan siin Uudo Helmbrechti, kes on selle juht. Te võib-olla ei tea, kui palju aega me veedame siin teist rääkides siin parlamendis sest et äh, võrgu ja infoturbe küsimus on meie, meile väga suureks prioriteediks ja olukord äh, kogu aeg äh, areneb. ütlesin just Sabule Luksemburgi eesistujale, et me töötame nendega tihedat koostööd teemade üle, aga palusin neil ka minna nüüd tagasi ja vaadata kõiki neid olulisi teemasid, mis meie jaoks on oluline, et triloogides ja arutaks selle üle Äh, meil on see infomaterjal ka ette valmistatud sekretäriaadi poolt äh, tausta äh, materjalina. näitan seda kaameratele, sest et ka see jõuab internetti ülekandena. Udo, kas te teha meile nüüd selle ettekande, mille te kaasa võtsite ja siis kuulame teie küsimusi, aitäh. Hello, can everyone hear me yes.? Okay kas kõik kuulevad mind? aitäh selle kutse eest, sissejuhatuse eest. täna räägin ma väiksest osast Enisa tööst. see puudutab teadlikkuse tõstmist ja kodanikega suhtlemist. selgituseks on meil Euroopa tasandil Äh, andmekaitse direktiiv äh, arutelul ja naisdirektiiv ja need on enise äh, töö jaoks keskse tähtsusega. meil on serveri julgeolekustrateegia ka välja antud ja veel paar teemat, mille kallal me töötame, nüüd meil on see ühtse digitaalturu lähenemine nii et siin on päris palju asju toimumas. ja kui me räägime e, IT-turbest, siis e, Enisa meie määruse alusel e, puutub kokku siin valitsuste, tööstuste ja kodanikega. nii et ilmselt enamik teist on meie tööga tuttav. aga ma tahaksin anda selle kolme dimensioonilisest perspektiivist. esiteks äh, projektid, äh, mis äh, uurivad ohte, ärimudeleid, meil on umbes kakskümmend viis, kolmkümmend projekti igal aastal, mis annavad välja soovitusi. teine osa on, et artikliga neliteist pöördume me liikmesriikide poole umbes viisteist taotlust aastas, strateegiline konsultatsioon, koolitused ja nii edasi ehk siis oleme abiks liikmesriikidele. ja kolmas osa ja seetõttu on mul ka hea meel siin olla, puudutab seadusandliku protsessi toetamist. nii et kui me vaatame komisjoni, parlamenti, nõukogu ja rakendamist, siis ja, ja rakendus äh, direktiivid liikmesriikidele, me oleme selliseks äh, sillaks siin äh, me üritame jah, tõesti Euroopas pädevusi tõsta ja aidata siin kaasa ja ja nüüd, kui me vaatame valitsusi, siis on, seal on olemas teatud äh, struktuurid, äh, äh, ministeeriumid, sideametnikud, nii et kui me räägime IT-turbest, siis me teame, kelle poole liikmesriikides pöörduda. nüüd tööstuse puhul muutuvad asjad veidi keerukamaks Äh, äh, assotsiatsioonid, lobistid, tööstusvõrgustikud teatud sektorites, aga see ei ole nii hästi struktureeritud kui valitsus. ja assotsiatsioonides on esindatud ka väga palju tööstuse huvi. kodanike puhul on asi väga keeruline ja sellest ma siin räägin. nii et tahtsin rääkida ühest äh, põhialgatusest Euroopa küberturbe kuu see on algatus, mille eesmärgiks on tõsta kodanike teadlikkust. teeme seda koos komisjoniga, assotsiatsioonidega liikmesriikides, valitsuse toetusega ja kui me vaatame aastatest kaks tuhat kolmteist, neliteist, viisteist, siis kõik kakskümmend kaheksa Euroopa liikmesriiki on kaasatud, oleme sinna kaasanud ka Norra ja Šveitsi EFTA riikidest, mis tähendab seda, et äh, pöördume väga laia publiku poole, see tähendab seda, et vähemalt äh, valitsuse poolt üritame me saavutada seda, mida tahame. sündmused, äh, kui te vaatate oktoobrit, siis sinna on kaasatud äh, paljud kodanikud ja ühendused. väljakutse on see, et kuidas viia see Euroopa tasandilt liikmesriikidesse ja siis assotsiatsioonide kaudu kodanikeni. liikmesriikides käivad meil nii-öelda koolitused praegu, et kaasata inimesed järgmisteks suurteks sündmusteks selle aasta oktoobris. nii et äh, meil on siin küsimustikud erinevates keeltes, äh, materjali on võimalik saada palju materjali kõikides äh, ametlikes keeltes, vähemalt peamistes keeltes meil on siin kaasatud akadeemia, avalik sektor, saame tagasisidet eh, ühenduselt. Eh, see tähendab seda, et seal on väga palju eh, kvaliteetset sisu, mida me üritame edastada huvitatud osapooltele. et sinna, seal on kombineeritud vabaühendused, valitsused, eraalgatused, tööstuse algatused. nii et lõppkokkuvõttes Äh, üritame me leida sellist keskmist kasutajat. täna on siin põhimõtteliselt neli gruppi, noored inimesed, mõnikord isegi kolme-nelja-aastased lapsed mängivad tahvelarvutite peal, enne kui nad äh, õpivad lugema ja kirjutama, on äh, kümne kuni kahekümne aastased inimesed koolis, kes on väga aktiivsed, aga väga palju IT-turbe peale ei mõtle ja huvitav asi on see, et kui sellesse gruppi sügavuti vaadata, siis nad tehnilisest seisukohast on riskidest teadlikud, kui me räägime viirustest äh,, äh privaatsusest ja nii edasi. aga nad on veendunud, et nende endaga midagi ei juhtu, nii et on keeruline öelda äh, viieteist-aastastele lastele, mis mõju võib olla kümne aasta pärast sellest, et te olete praegu sotsiaalvõrgustikes ja siis teiselt poolt on kuuekümneaastased ja vanemad kes on muutumas üha aktiivsemaks. eile olin ma Saksamaal, kohtusin Saksa assotsiatsiooniga. Nemad avaldasid uurimuse Saksamaal, mis ütleb et, et kuuskümmend protsenti nendest vanematest inimestest kasutavad eh, viirusetõrjet, firewall'e ja nii edasi, nii et eh, ühest küljest on see küll kaks kolmandikku positiivne, aga samas tähendab see seda, et on kolmandik siiski, kes ei kasuta selliseid turvameetmeid. ja siis on palju küsimusi, et eh, mida ma pean tegema kui ma lennukipileteid ostan, internetipangandust kasutan ja nii edasi, seda nad nii väga teha ei soovi. ja siis huvitaval kombel on seal vahepeal kaks rühma. üks on selline, kes on hästi haritud, kasutavad oma igapäevategevuses nutitelefone, tahvelarvuteid ja nii edasi. ja siis on keskmised kasutajad, kellel on endiselt see väljakutse, et mida ma saan usaldada, kas ma saan usaldada internetipangandust, kuidas suhtuda pressi infosse rünnakute kohta ja nii edasi. ja need kaks gruppi, mis jäävad selle kahekümne viie ja kuuekümnenda eluaasta vahel. ja need väljakutsed, et kuidas tõsta teadlikkust, kuidas nendeni jõuda. paaris liikmesriigis on meil olemas selle liikmesriigi keeles vahendid, on küsimustik näiteks ekspertidele või inimestele, kes ei tea selle kohta nii palju, päris palju on materjali olemas. see aasta me teeme äh, sellise asja nagu online portal for privacy vahendid, et äh, rohkem privaatsuse kohta inimeste teadlikkust tõsta ja sellega seome sellega siukse äh, andmekaitse määruse rakendamisega. tahame uurida ka seda, kuidas internetiplatvorme võiks kasutada rohkem selleks, et eh, inimesi harida, aidata neid, eh, et inimesed siis eh, saaksid neid platvorme kasutada, ehk siis selline lühike sissejuhatus kokkuvõtteks ja siis saab minna detailidesse. asja tuumaks on koostöö valitsuste, eraalgatuste, vabaühenduste, tööstusega liikmesriikides, asi on hariduses. haridus, kes vastutab liikmesriikides hariduse eest, kuidas saab see, seda haridusvaldkonda parandada ja kui me räägime digitaalse ühisturu algatusest, siis mida see tähendab kodanike jaoks ja kuidas me saame siin seda, siin rohkem teadlikkust tõsta lõppkokkuvõttes on oluline küsimus see, kuidas saavutada, kuidas jõuda konkreetsete kodanike gruppideni. lõpetuseks toon ühe näite, et te saaksite aru, kui keeruline see on. meil on palju algatusi liikmesriikides ja kui vaadata, et meil on üle viiesajat miljoni kodanikku Euroopas, eelmine aasta äh, algatati Cloud Sky algatus äh, äh,, seal on üle tuhande äh, külastaja, kui me räägime äh, algatustest koolides, äh, siis on need numbrid väiksed, nii et väljakutsed on see, et kuidas me saame neid asju parandada selleks, et info jõuaks ka, ka nende sektoriteni, kes igapäevaselt veebilehekülgedele ei jõua, aitäh. Thank you, so welcome to the guests who have joined us at the back, I am. suur tänu, tervitan külalisi Westminsterist. nii et tere tulemast äh, külalistele Ehm, ehm, rahvusparlamentidest, ütleme siin alati südamlikult eh, ning eh, eh, praegusel hetkel me räägime võimalusest töötada üle kahekümne üheksa liikmesriigi, et, et tugevdada julgeolekut ning praegusel hetkel teeme, koostame selles osas raporti äh, eesotsas Andres Schwabiga. Andres, kas sa soovid esimese küsimuse esitada, palun? ja suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine, kõigepealt äh, suur aitäh selle suurepärase sissejuhatuse eest, see näitab seda, et Denisa ähm, Eh, on eh, ühtse turu jaoks, aga eriti just ühtse digitaalse turu jaoks eh, väga oluline ja see on väga-väga oluline. ma lõpetan või vabandust, ma peatan teid korraks, Andreas, kui te soovite inglise keelt kuulata, siis valige Kanal kaks, ütleb esinaine külalistele ja kui te soovite muid keeli, siis vaadake kabiininumbreid, kanalinumbreid kabiinidelt ja ma jätkan nüüd äh, saksa keeles, ütleb Andreas. jaa, palun. ja, ja ma kuulan nüüd hispaania keelt, ütleb proua esinaine, suurepärane, niisiis. jaa Eh, Enisa eh, mängib eh, siin väga olulist rolli, kui me räägime digitaalsest valdkonnast ühtse turu raames ja seda rolli ei tohi alahinnata ja austatud külaline, mul on teile kaks konkreetset küsimust, kui me räägime sellest avaliku huvi teabeplatvormist, siis Äh, teie olete platvormina äh, siduv element liikmesriikide ja teenusepakkujate vahel äh, ja liikmesriigid saavad edastada ENISA kaudu tule, äh, asju tuli lõpptarbijale, kuid seda ei ole veel kasutatud. Äh, kas võiksite öelda, miks äh, see nii on, miks liikmesriigid ei ole seda instrumenti siiani veel kasutanud? teiseks, viimastel kuudel oleme me sageli kõnelenud Enisa rollist ka seoses küberjulgeoleku alaste dokumentidega direktiivina. me loodame, et see direktiiv mingil hetkel ka ilmavalgust näeb ja hästi oluline on siis panna paika standardid, millest ettevõtjad peavad kinni pidama selleks, et tagada ähm, pikaajaline kaitsevõime ja mina tahaksingi äh, teil sellega seoses teada, et milline on teie arvamus, äh, milline see standard mingil hetkel peaks välja nägema. kas teie võite ette kujutada seda, et ähm, Äh, digitaalseid andmeid säilitataks, mis puudutab seda valdkonda ähm, ja et äh, kas äh, neid andmeid tuleks hoida siis üle-euroopalistes serverites. alguses võib ju mõelda, et andmed liiguvad digitaalselt võrgu, võrgustikes üle kogu maailma ja äh, Ähm, on suured Ameerika ähm, kontsernid, mm, kes säilitavad neid andmeid ja äh, sageli need suured ähm, serverid just Euroopas ja mina tahaksingi teada, millised standardid teie arvates peaks olema, kui me räägime küberturvalisuse resilientsusest äh, ja resistentsusest, aitäh. Could members who want to kas äh, need äh, kolleegid, kes soovivad sõna võtta, tõstaks äh, palun kätt, Evelyn Gebhard. ja suur aitäh, suur aitäh ka selle informatsiooni eest, mille me nüüd saime. ja see on kõik väga kasulik. ma usun, et julgeolekut puudutavad nõudmised on väga erinevad. kui me räägime andmekaitsest, siis jah, meil on isikuandmed, aga me näeme ka seda, et järjest rohkem on ettevõtjate andmed sageli tundlikud ja äh, rünnatakse ka äh, neid ettevõtete andmeid küsimus on nüüd selles, millisel viisil me saaksime hoolitseda selle eest, et äh, julgeolek ja turvalisus oleks tagatud, kas selleks on vaja teabekampaaniaid ähm,, äh, me peame vaatama, kuidas inimesi informeerida sellest, millised riskid valitsevad. Äh, ma lugesin sellest dokumendist ka seda ja te mainisite ka seda ise, et väga paljud kodanikud ei ole teadlikud sellest, mida äh, nad ise oma andmete kaitsmiseks saaksid ära teha, näiteks kui me räägime ähm, näiteks äh, salasõnade muutmisest äh, teatud perioodi tagant, on ka teisi asju, mida saab teha, näiteks tulemüürid saab arvutisse panna ja nii edasi. kuidas saaks hoolitseda selle eest, et tagada kodanike parem teadlikkus selles vallast? Äh, kodanikele tuleb äh, selgeks teha see, et see on midagi, mis on tõeliselt oluline, et kuidas seda saavutada, aitäh. Maria Grappini. Thank you very much. suur tänu. suur tänu. ma ist-, olen siin teie seas, sest ma sooviks tõesti minna tagasi Rumeeniasse, et Äh, öelda, mida oleks võimalik ära teha. ma tahaksin teavitada meie kaaskodanikke, loodetavasti saate mind aidata. Äh, ma äh, tean, et siin oli üks Ješi ülikooli üliõpilane, mul on väga hea meel selle üle, et ta sai tänasel arutelul osaleda. paar küsimust. Te rääkisite erinevatest kategooriatest, noored, Äh, vanemaealised. Te ütlesite, et paljudel nende seast on, eriti vanemaealiste seast on hirm äh, internetiteenuseid kasutada, neil pole selle kohta piisavalt teadmisi, eriti just äh, infoturbealaseid teadmisi. alati teadmatus on see, mis kõige rohkem hirmutab. mul on isiklikult teile kolm küsimust nüüd see, mis puudutab haridust kõikides liikmesriikides, kas te ei arva, et peaks äh, parandama informaatika tunde, peaks rääkima rohkem ka äh, riskidest, julgeolekumeetmetest, mis tuleb kasutusele võtta, minna kaugemale lihtsalt sellest lihtsustatud lähi, lähenemisest, kus kolmeaastaselt pistetakse äh, tahvelarvuti kätte. kas te ei arva, et liikmesriigid peaks äh, äh, süvendama informaatikaõpet, teavitada juba esimesest päevast peale, ähm, ähm, kui nad hakkavad tahvelarvutit kasutama, millised võivad olla probleemid, mis on äh, seotud infotehnoloogia kasutamisega. teiseks, kas te ei arva, et äh, liikmesriikide valitsused peaks olema huvitatud äh, info levitamisest kodanike vahel, sest iga vastutustundlik valitsus peab äh, soovima seda, et kodanikud oleks võimalikult hästi informeeritud. viimane küsimus. kas te olete ette näinud spetsiifilise eelarve selle jaoks, kas olete mõelnud näiteks Ehm, küsitluste korraldamise peale. on teil mõeldud eh, raha e-, eelarve osa eh, sellele valdkonnale pühendamiseks? suur tänu ja tahaksin öelda, et tehnoloogia on palju kiiremini ehm, arenenud kui meie võimalus eh, teavitada ja koolitada oma kodanikke. suur tänu. kõnelejal pole mikrofoni ma olen siin pisut äh, ennast lõdvaks lasknud, oleks siin Hispaanias, kas te võiksite rääkida, milline on äh, liikmesriikide vaheline koostöötase ning kuidas see tegelikult tegelikkuses toimib? kas te arvate, et meetmed, mis on selles direktiivis ette näinud, võiks aidata liikmesriikide vahelist koostööd tõhustada? Te mainisite juba seda, et praegune äh, arutelu selle direktiivi kohta on väga oluline nii see tulevases töös. ilmselt te teate, et selles direktiivis on eh, Nisal väga oluline roll mängida. kas võiksite selgitada komisjoni liikmetele, kui mõistlik eh, oleks Enisa eh, lisada liikmesriikide vahelise koostöö töörühma ning kuidas see võiks ära aidata küberrünnakud liikmesriikide vastu? Kaja Kallas, palun. Might... suur tänu. võib-olla on see tobe küsimus, aga ma ikka küsin. ma, ma vaatasin üles selle, mida te teete, aga ma ei saa aru, kelle jaoks te seda teete. võib-olla peaksite sellest rääkima ning äh, peale selle et saan aru, et töötate välja põhiprotsesse, mis äh, ettevõtetele võiks kasulised, kasulikud olla. kui see nii on, kas äh, liikmesriigid ja äh, ettevõtted ka tunnevad huvi heade tavade vastu. paar nädalat tagasi toimus küberturvalisuse teemaline kohtumine, kus rääkisid eksperdid. huvitav oli sealjuures see kõige nõrgem Äh, osalülis ongi inimene ise. rääkisite haridusest, see on väga oluline, sest kui sest kui on äh, süsteem on tehnoloogiliselt väga äh, peene, aga samas, kui kirjutatakse PIN koodid paberi peale üles, siis pole sellel mingisugust mõtet ning selle sündmuse juures oli huvitav oli see, et kuidas Euroopa Liidu institutsioonid eh, heade tavade juurutamise küberjulgeolekuga äh, eh, siin eh, hoonetes on. see üks ekspert ütles, et kui tema siia tuleb äh, sellesse hoonesse, siis ta varjutab välja hi-, wi-, wifi ja ei kasuta ka äh, nutitelefone, sest muidu ta äh, läheb äh, küber, äh, ta läheb nuhku ära, muidu on tema, hiljem on tema aparaadid täis nuhku ära. kui kellelgi küsimusi enam pole, tahaksin mina küsimusi esitada, tahaksin teada, mm, kuidas te suhtute ülejäänud maailmaga koostöösse digitaalse ühistoru strateegia puhul sest eh, no eelkõige soovivad nad standardeid parandada, kuidas oleks võimalik välja töötada mitte ainult Euroopa standardid, vaid ka globaalsed standardid, eriti eh, näiteks eh, krüpteerimine ja pilveturvalisus ja millised riskid on sellel, kui valime Euroopa lähenemise, mitte globaalse lähenemise, võib-olla eh, väike ülevaade sellest, eh, eh, kuidas NISA teeb koostööd ülejäänud maailmaga, et võimaluse korral tekkivaid probleeme lahendada. suur tänu teie sõnavõttude ja küsimuste eest. pannes see asja nüüd väga laia konteksti, üritasin äh, vastata kõigile teie küsimustele. kõigepealt alustan härra Schwabist. kui te küsite äh, avaliku huvi platvormi kohta, siis ma ei tea, kui paljud on sellega üldsegi tuttavad. meil ei ole menetlusi. Äh, nii et äh, üsnagi äh, üsnagi palju, suur osa menetlusest on veel puudu, infovahetusest samuti. ning veel üks eelarve küsimus, mis sellega kokku käib. kui me räägime teadlikkuse tõstmisest, siis meie, äh, meie äh, töödokument, esimene töödokument näeb välja, et meil on nelikümmend kaheksa töökohta meil on üks ametnik, kes tegeleb teadlikkust tõstmise küsimustega Euroopas. rääkides eelarvest, siis loomulikult me maksame missiooni, dokumente ning samuti infobrošüüre, kuid selle peale ei lähe muidugi kümneid tuhandeid eurosid, nii et äh, põhiliselt äh, üritame teha, kitada võrgustikke liikmesriikides äh, käsikäes komisjoni ja teiste institutsioonidega ning väga paljudel puhkudel äh, ka eravahendid äh, ettevõtetel, sest praegusel hetkel mitte ainult valitsus, vaid ka erasektor tegeleb äh, toetusega, nii et see on väga hea näide avaliku erasektori koostööst. ma ei no, väida ka seda, et meil oleks vaja rohkem töötajaid. igatahes on meil võimalik teha väikseid asju, millel on suur mõju. rohkem loodetavasti ma ei aja siin küsimusi segamini üritan kombineerida küsimusi ja erinevaid sõnavõtte. kui räägime näiteks eh, võrgu ja infoturve direktiivist, eh, siis ENISA tugev külg on just nimelt see, et toetatakse rakendamist eh, liikmesriigi tasandil ning peetakse läbirääkimisi valitsuse ja äh, ka erasektoriga. nüüd, kui me räägime standarditest, siis see aspekt on siin väga oluline. kui vaadata IT-sektorit viimase paarikümne aasta jooksul Euroopas, siis me ei ole konkurentsivõimelised väga paljudes valdkondades võrreldes Ameerika Ühendriikide ja Aasiaga kui soovite vähemalt mingisugustki mõju omada standardite väljatöötamisel, tuleb erinevates organisatsioonides teha koostööd. kui ei ole enam suurtegijaid, siis äh, ei osaleta ka enam standardite loomises. kui me vaatame näiteks Siemensit, nende äh, Nokial samuti mobiilitelefonide tootmine, mobiiltelefonide tootmine hakkas kaduma, nii et küsimus on siis selles, Äh, on, kuidas innovaatiliselt edasi tegutseda, kui see tööstusosa hakkab ära langema. nii et äh, peame äh, tegema koostööd ja niisa tasandilt nendega, peame välja töötama ühise strateegia ja peame IDES direktiivi, näiteks äh, peame mõtlema, kuidas see äh, tegelikult rakendub, äh, kuidas see toimima hakkaks Euroopa tasandil. see tähendab siis väikeseid valdkondi ning see on seotud erinevate määrustega, sellel tasandil on võimalik ära teha teistes valdkondades, aga mitte. andmete kohta oli küsimus, andmevahetuse kohta see on üks suuremaid võrgu infoturve direktiivi probleeme. tegemist on tihtipeale eh, liikmesriigi huvidega, kui me vaatame eh, turbe küsimusi, siis on, palju sõltub sellest, kuidas liikmesriigid näevad asja liikmesriigi tasandil. praegusel hetkel Euroopas ei ole me piisavalt küpsed selleks, et eh, kõiki neid, kogu seda tundlikku infot analüüsida regulatiivsel tasandil aluseks on endiselt usaldus, õigete inimeste tundmine. me ei saa seda kuidagi määrusesse suruda, sest äh, me ei tea, mis selle kõige tulemus võib olla. toon teile näite. meil äh, on artikkel kolmteist äh, A, mis puudutab siis rikkumisest teavitamine ning äh, juba mõned aastad saame eh, eh, riiklikest internetiteenuste pakkujatelt sellealast informatsiooni. kui eh, te nüüd seda üle vaatate, oleme vaadanud tööstuse esindajate, ministriteeriumite esindajatega andmevahetusküsimusi ning küsimus on nüüd siis selles, et kuulati, et koostati määrus ja lõpuks äh, detailid jäävad määruse rakendamise faasi. see tähendab seda, et tulemus on nõrk. nii et äh, meile esitatakse umbes sada kuni sada kakskümmend juhtumit aastas kõik internetiteenuste esitajate kohta üle terve Euroopa. ning äh, siin tekibki küsimus, miks ei saa informatsiooni selle kohta, mis selles sektoris toimub, sest äh, küsimus on selles, mis toimub tööstuse tasandilt ära vaadates liikmesriigi ja Euroopa tasandile jõudes. Äh, väljakutsed on ju selles, mida andmetega edasi teha ning kuidas edasisi otsuseid langetada ja komu-, komisjon arutab seda asja telekommunikatsioonipaketi raames edasi, kuid äh, praegusel hetkel liikmesriigid otsustavad, et, äh, et need, see on meie, äh, siia on, siin on meie piir, siit me edasi ei lähe, siin puudutab andmekaitse kohta veel esitati küsimus. on tõsi. me peame koolitama see oli rumeenlase esitatud küsimus, et me peame panustama koolitusele. Eh, näide, kui olete kaheksateist aastat vana eh, ja saate juhiloa, siis oled väga õnnelik eh, ja, ja sõidad nagu tahad ja kui mina annan äh, pojale autot kasutada, ma loodan, et ta toob selle igal õhtul tagasi. aga peale selle on veel olemas kindlustused, mis, äh, mis äh, diskrimineerivad nii-öelda noori, meil on määrused, kui sõidad nagu uljalt juhiloast ilma ja nii edasi. aga IT-sektoris meil sellist võimalust ei ole. kui mina olin noor, siis külastasid politseinikud kooli, et rääkida, kuidas rattaga sõita. nii et äh, väljakutse on praegusel hetkel selles, et äh, me ei suuda seda asja sisse viia haridussüsteemi, praegusel hetkel on see asi liialt keeruline liikmesriikides, on reeglid erinevad, piirkondades on reeglid erinevad, meil on vaja seda oma haridussüsteemis, küsimus on aga selles, kuidas see sinna sisse viia, sest vabatahtlikkuse alusel see ei toimi. ja tihtipeale oleme tunnistajaks sellele, kui no vanemad ei suuda ka noori eh, õpetada. nüüd, mis puudutab valitsuste teavitamist, siis loomulikult minu öö, eh, probleem on selles, et ma olen endiselt üsnagi pessimistlik kui me vaatame IT-turvalisust, siis äh, see on kõigil teil meeles, aga enamuses liikmesriikides ei ole IT, IT-turvalisus äh, üldsegi mitte agendas. Äh, nii et siin oli koostöö küsimus, see on väga tähtis. väga palju on võimalik ära teha väikeste algatuste läbi. ja ma tean, et me äh, saame õp-, äh, õpetada, toetada paljusid teisi. me äh, saame head tavad sisse viia nii et äh, praegusel hetkel peame lihtsalt äh, oma tööd tublisti edasi tegema. nüüd küsiti meie käest, et kelle jaoks me seda üldse kõike teeme, see on õigustatud küsimus, üritan siin sellest alguses juba rääkida. ma ütlesin, et äh, valitsuste puhul on head tavad, aga ettevõtete puhul on praegusel hetkel, kui me näiteks räägime eh, eh on rahvusvaheline organisatsioon eh, Pilvejulgeoleku Liit eh, ja lisaks sellele on veel mõned sertifitseeritud äh, Ähm, pilveteenuse pakkujad, kes tegelevad ka turbaküsimusega ja see tähendab seda, et väljakutse on äh, seotud sellega, et kui vaadata erinevaid sektoreid, pangandussektor, finantsteenuste sektor, äh, telekommunikatsioonisektor, äh, siis pikka aega on meil nendes valdkondades olnud tugevad ühendused, sest et see on IT-ga väga tihedalt seotud ja kui vaadata nüüd näiteks eh, kiirreageerimisrühmi, siis eh, eh, me oleme valitsus lehti üles ehitanud viimastel aastatel ja nüüd on meil selline võrgustik, kus me oleme kaasatud ja me tuleme välja selle kogukonna jaoks tehniliste soovitustega ja nii edasi. aga olles seda nüüd kõike öelnud, usun ma ka, et kui vaadata IT-julgeoleku küsimust, siis äh, Äh, tuleks tegeleda äh, probleemidega just seal liikmesriikides, kus see ähm, aset leiab. Äh, seda võib võrrelda ka Europoliga. teatud linnas võetakse kinni kurjategijad, aga edasi tegutsemiseks on vaja koostööd. see tähendab seda, et ka meil on vaja teha koostööd liikmesriikidega, ametitega, valitsustega ja Eh, seda selleks, et tagada hea eh, IT-turvalisuse eh, tase üle kogu Euroopa. ja teisest küljest jälle, kui mõelda sellistele juhtumitele nagu see, mis leidis aset mõned kuud tagasi, siis ma võin öelda, et meediasektor ei ole peamiseks sihtmärgiks ja kui nüüd tänast kohtumist äh, vaadata, siis Euroopa seisukohast lähtuvalt on väga keeruline jõuda kodanikeni. Äh, me püüame selleks erinevaid vahendeid kasutada, aga kui vaadata IT-julgeoleku äh, sektorit, siis meie Enisas teeme koostööd paljude võtmetähtsusega IT-julgeoleku firmadega näiteks antiviirus, tarkvaratoodete ettevõtetega ja nii edasi selleks, et te saaksite aru, eh, millest ma räägin ja siis on veel ka telekommunikatsioonisektor, eh, mis peab selle kõige kaasama oma igapäevasesse tegevusse ja lisaks sellele on veel ka kliendid. Eh, ehm, ja mm, oluline on jõuda klientideni, et ei oleks kõrge turvalisuse tase lõppude lõpuks, aga see kõik on seotud selle nii-öelda kogukonnaga ja suutlikkuse suurendamisega. kui me räägime nüüd Euroopa Liidu institutsioonidest, siis meil on IT-julgeoleku ametnik ehm, me teeme koostööd näiteks komisjoni vastava kõrge ametnikuga ja nii edasi. ehk siis eh, me püüame seda koostöövõrgustikku ka töös hoida. ja lõpetuseks eh, vastaksin proua Forvi küsimusele. kui ma siin juba olen, siis ma hea meelega tuleks välja ka mõnede kriitiliste märkustega. vaadake, mis viimase viieteistkümne aasta jooksul on aset leidnud ähm, internet, äh, mo-, mobiilid, nutitelefonid ei ole väga pikalt meie kasutuses olnud ja sageli on olukord selline, et USA suured osapooled, sotsiaalvõrgustikud, jaemüügiettevõtted, otsingumootorid ja nii edasi eh, on seal siis ja eh, huvitav on see, et eh, hiinlased on selle kõik viimase kümne aasta jooksul üles ehitanud, Alibaba, Tencent ja nii edasi, ärimudel on kõik sama. mõni aeg tagasi ma ütlesin, et me oleme sellest Euroopas kõik ilma jäänud ja see on siis see küsimus, millele me peame vastuse leidma, mis meil siin kaalul on. kui vaadata Niisat, siis me oleme teatud raskustega silmitsi. Te teate, et äh, ITU on väga globaalne assotsiatsioon, see on siis äh, USA-st, aga meil ei ole suurt mõjuvõimu selle kõigega seoses. küsimus on selles, et kus Euroopas saab mõju avaldada ja mida me peaksime tegema ja seetõttu on palju olulisem see, et Euroopa Liit ka siin komisjonis tööstuse seisukohast lähtuvalt äh, vaataks seda, Eh, küsimust eh, sellise pilguga, et meil oleks tulevikus selline IT-sektor, mis eh, aitaks meil ka üleilmsel tasandil mõju avaldada, aitäh! aitäh, kas keegi soovib veel lisaküsimusi esitada, meil on piisavalt aega. Nis Lambers soovib sõna, kas on veel sõnasoovijaid? palun. jaa, see on väga laiaulatuslik teema, mida arutada mulle pakkus huvi see teema, et me oleme mõned lahingud kaotanud, aga mitte veel sõda. ja Hollandis äh, ma just kuulsin, et meil on umbes äh, kümme tuhat äh, osapoolt ja nüüd, kui rääkida julgeolekust, siis ma tahaksingi teada, et kas on piisavalt äh, inimesi, keda värvata julgeolekuvaldkonda tööle. Te juba äh, tegite omapoolse märkuse haridussüsteemi koha pealt. Äh, Euroopas on selliseid linnu ja piirkondi, kus tõesti püütakse selle teemaga alustada väga varakult, alghariduse faasis juba äh, ja midagi on toimumas, aga kes, keegi ei tea, kuhu see kõik välja jõuab. nii et see kõik on hariduse üheks osaks juba. aga kas te võiksite oma seisukoha välja öelda selle värbamise küsimusega seoses, kui äh, äh, äh inim, inimesed kaotsi lähevad, siis me ei kaota mitte ainult ettevõtluse, vaid me kaotame mitmekordselt ja nüüd, kas komisjoni poolelt soovib keegi sõna? tere tulemast, Ivan, sulle ka. suur aitäh suur aitäh, nagu te ütlesite, siis äh, ka meie ootame pikisilmi jätkuvaid arutelusid äh, selle võrgu- ja infoturbe direktiiviga seoses. me leiame, et tegemist on ääretult olulise seadusandlusega ja me ootame jätkuvaid läbirääkimisi Euroopa Parlamendi ja ka nõukogu vahel ja loodame, et direktiiv äh, jõuab eduka lõpuni äh, läbirääkimistel selleks, et liikmesriigid saaksid selle äh, üle võtta niipea kui võimalik. kui nüüd aga liikuda edasi tänase arutelu teema juurde, milleks on universaalteenuste direktiiv ja eriti just avaliku huvi teabeplatvorm ja see, mis puudutab teabe edastamist kodanikele, siis ma usun, et üleüldiselt on tegemist vahendiga, mida ei ole üldse kasutatud. ja kahjuks meile kui komisjonile me, me, meie komisjonil ei saa õiguslikus perspektiivis siin suurt midagi teha. aga direktiiv annab pädevuse liikmesriikidele selleks, et nad saaksid kõikidelt teenusepakkujatelt, kes on äh, sellesse valdkonda kaasatud, me räägime siin telekommunikatsiooniettevõtjatest äh, ja ettevõtjatest selles valdkonnas, et äh, Eh, nad ehm, annaksid kõikidele oma eh, klientidele avalikku huvi puudutavat teavet, eh, kui vaadata seda artiklit, mis on seotud ka andmekaitsega, e-, eraelu kaitsega ja, ja, ja julgeolekuga, siis mõnes osas me oleme nõus sellega, et teadlikkuse tõstmine on ääretult kulukas ettevõtmine, aga samal ajal on see vahendiks ja instrumendiks, mis meil on olemas, see on direktiiviga ette nähtud, kuid kahjuks seda hetkel veel ei kasutada ja liikmesriikidele ta midagi maksma ei lähe, sellepärast et kohustus on äh, teenusepakkujatel juba olemas. Äh, nad peavad oma olemasolevaid kanaleid kasutama selleks, et äh, oma kodanikele informatsiooni edastada. niisiis põhimõtteliselt ei oleme teadlikud sellest, et mõni liikmesriik kasutaks selle direktiivi sätet selleks, et teadlikkust tõsta nendes küsimustes me usume, et eh, siin on kindlasti veel võimalus paremini tegutseda, aga samal ajal mm, me peame meeles pidama ka seda, et eh, elektroonilise kommunikatsiooni raamistikku hakatakse varsti üle vaatama ja me ei taha ennatlikult eh, midagi hindama hakata, mida ei ole veel arutama hakatudki, aga see on midagi, mida peaks kaaluma, sest praegusel hetkel on tegemist ainult liikmesriikide poolse kohustusega Nad saavad, kui nad soovivad, seda meedet kasutada üksikud liikmesriigid, vähemalt nii palju kui meie teame, ei ole seda sätet veel kasutanud, aga üle-euroopaliselt äh, asjale lähenedes äh, võiks olla väga heaks vahendiks, kuidas äh, kodanikeni jõuda, räägimaks neile võtmetähtsusega küsimustest, mis on seotud eraelukaitsega, mis on seotud julgeolekuga ja sellega saaks inimeste teadlikkust suurel määral tõsta, aitäh! kas te soovite nüüd vastata nendele küsimustele või on äkki keegi kolleegidest veel äh, avaldanud sõnasoovi? ei. ma äh, tahaksin Äh, veel ka öelda, et äh, on palju idufirmasid, mis on olnud äh, väga edukad, näiteks Fintech. eelmisel nädalal ma kohtusin Gemaltoga, mis on ettevõte, mis toodab kiipe ja on juhtrollis maailmas selles vallas. on sektoreid, kus eurooplased on eksperdid ju, seetõttu rõhutagem ka seda positiivset, mille me oleme saavutanud ja mitte ärgem keskendugem ainult negatiivsele jaa, ma ei äh, ole vastu sellele, mida te just ütlesite, kuid äh, see on siiski nagu äh, äratus meie jaoks, sellepärast et probleemiks ei ole see, et meil on suuri ettevõtteid või idufirmasid. probleemiks on selles, et meil ei ole oskusi piisavalt näiteks äh, meil on väga palju rumeenlasi, äh, äh, nad on hästi haritud ja teevad oma tööd väga hästi ja nad teevad koostööd Deniisega, aga väljakutse, kui vaadata Euroopa tasandit, on järgmine. kui vaadata USA-d, siis on umbes kolmsada miljonit kodanikku, üks valuuta ja kui luua ettevõte näiteks Texases või Silicon Valley's, siis Äh, äh, juba homme on rakendus toimiv inglise keeles üle kogu maailma ja siis on võimalik kriitiline mass saavutada, kui aga vaadata nüüd Euroopat, siis meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, meil on Eurotsoonis kaheksateist riiki, meil on kakskümmend neli keelt. ja meie veebiserver on kas Rumeenias või Bulgaarias nüüd, aga kui seal alustada, siis on Portugalis või Soomes väga keerulist oma, väga keeruline oma toodet müüa ja kakskümmend neli keelt ja tõlket, äh, see kõik ei ole võimalik. ja siin on kriitilise tähtsusega see, et kui need ettevõtted nüüd kasvavad, äh, siis äh, ei ole keeruline leida kümme, kaht-, kümnet või kahtekümmet miljonit äh, ettevõtte alustamiseks, aga kui on vaja sadat või kahtesadat miljonit, siis Euroopas see ei toimi. kui vaadata Saksa ettevõtteid äh, või Soome ettevõtteid, siis Ameerika ettevõtted äh, ostavad nad lihtsalt üle. ma võin teile saata ka nimekirja emaili teel selle koha pealt meie teadusprogrammid on väga head ja, ja, ja nii edasi, aga kui me räägime kasvust, siis ei ole Euroopa suured ettevõtjad need, kes ostavad väikesi ettevõtteid. Äh, vaadakem kas või USA-sse või Hiinasse. Äh, sotsiaalsüsteemid võivad olla erinevad, äh, kuid IT-sektoris on nad võrdselt edukad. niisiis jah, meil on need olemas, kuid meil ei ole seda kasvu ja küsimus on nüüd selles, et kui tulevikus sõltub kõik, kõikidest sektoritest IT-st, siis me ostame kõike sisse kui eh, teenuseid ei paku just need mõned üksikud ettevõtted, kes meil siin Euroopas on, aitäh. aitäh ja see on eh, meelde tuletusele inimestele, miks meil seda ühtset turgu ikka vaja on. suur aitäh selle arvamuste vahetuste eest, ma usun, et kahepoolsed arutelud kindlasti veel jätkuvad, suur aitäh, et te täna siia tulite ja suur aitäh, et jätkate tööd selleks, et parandada äh, teadlikkust äh, Euroopas ja üle kogu maailma. niipea kui võimalik, alustame nüüd koordinaatorite koosolekuga, kui kellelgi ei ole muid küsimusi, mida arutada. ei ole. väga hea, aitäh!